arstid, medõed, äh, hambaarstid peaksid ennast äh, kaitsma, kes ei ole äh, nakatunud inimese probleemist tead-, teadlikud. suur tänu! suur tänu, ütleb härra president. sellega on hääletusselgitust lõppenud. tänan kõiki, kes sõna võtsid tänan ka selle eest, et te mõtlesite ajale, ma ei pidanud praktiliselt mitte kellegi kõne katkestama. ma olen nõukogul saanud kaks ühist positsiooni esimeseks lugemiseks ja samuti olen saanud ka põhjendused nende vastuvõtmiseks ja samuti olen ka saanud vastavad komisjoni eh, märkused. Need on olemas ka tänases parlamendis ning parlamendil on aega kolm kuud nendele vastata ja see kolm kuud hakkab äh, jooksma tänasest või homsest, alates teisest detsembrist kaks tuhat üksteist hakkab äh, kulgema see kolmekuuline periood. me kohtume jällegi järgmisel täiskogu istungil Strasbourgis ja me vahendame ka äh, resolutsioonid tänase, mis täna vastu võeti kõikidele adressaatidele. sellega on parlamendi täiskogu istung katkestatud.